täiskogu osaistungjärgul vastu võetud tekstid on teile edastatud, kas teil on selle kohta märkuseid või kommentaare? ei ole, sellega on protokollid kingitud.